Okay, sõbrad, tere tulemast tänasele kohtumisele. meid ei ole veel väga palju. ma loodan, et meid tuleb siia siiski rohkem. meie ühise ühiskoosoleku kuupäev on kaheteistkümnes juuli siis võtame täna arutatava raporti vastu ja ma arvan, et nüüd läheme siis kohe meie äh, neljanda päevakorrapunkti juurde. selliste tööturutingimuste loomine, mis edendab töö ja eraelu tasakaalu ning annan kõigepealt äh, sõna meie raportöörile proua Blinkevitš-Juutele, palun. Äh. aitäh, proua esimees. kõigepealt äh, tahaksin tänada kolleeg Štanokat osutatud abi eest ning suur tänu ka kahele variraportöörile ja aitäh kõikidele kolleegidele, kes esitasid muudatusettepanekuid. muudatusettepanekud näitasid, et me kõik tunneme muret äh, Euroopa demograafilise olukorra halvenemise pärast ning et me peame leidma lahendusi äh, peame vaatama, kuidas saaks äh, sündivust suurendada, iivet suurendada, samas tagada äh, lastehoid äh, ning hooldus sõltuvatele inimestele, olgu tegemist siis kas vanurite või puudega inimestega. oleme ka ikka ühel meelel, et töö ja eraelu ühitamine on väga oluline ning hooldusvastutuse võrdne jagamine sugude vahel samuti oleme saanud terve rea muudatusettepanekuid, aga fraktsiooniti on seisukohad äh, erinevad selles osas, kuidas ühiseid eesmärke saavutada. mõned soovivad õigusloomelisi meetmed, aga äh, teised fraktsioonid jällegi eelistaksid mitte õigusakte vastu võtta. me püüame jõuda kompromissideni, nagu ikka, ja ma olen veendunud, et me need kompromissid ka leiame, sest et äh, eesmärgid on meil ühised komisjoni äh, esindajad on meile kinnitanud, me komisjonile korduvalt kinnitanud, et selle aasta lõpuks esitab komisjon ettepaneku õigusloomeliste ja ka mitteõigusloomeliste meetmete kohta, mis puudutavad pere ning tööelu äh, ühitamist meie omalt poolt äh, tööhõive ja sotsiaalkomisjonis ja naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjonis äh, püüdleme kompromisside poole, kuhu on kaasatud nii õigusakti ettepanekud äh, kui ka mitteõigusloomelised meetmed. meil on väga hea meel, et on tehtud terve rida muudatusettepanekuid, kus soovitakse, et palgalist, täispalgalist isaduspuhkust, see Äh, soodustaks seda, et ka isad võtavad vanemapuhkust ning perega seotud kohustused oleksid võrdsemalt jagatud naiste ja meeste vahel. see äh, aitaks kaasa ka suuremale soolisele võrdõiguslikkusele tööturule ning aitaks naiste aktiivsust tööelus parandada. mis puudutab mitteõigusloomelisi puudutab meetmeid, siis ma arvan, et me kõik oleme ühel meelel, et liikmesriigid peaksid Barcelona eesmärkide rakendamist kiirendama, juurdepääs äh, kvaliteetsele ning äh, taskukohasele lastehoiuteenusele peaks olema kättesaadav. Äh, liikmesriigid peaksid pöörama palju tähelepanu lasteaedade loomisele ja koolieelsele haridusele terve rida kolleege on esitanud muudatusettepanekuid, mille eesmärgiks on puuetega laste hoolduse parandamine. me kõik teame, et meie ühiskonnad vananevad, et eeldatav eluiga, oodatav eluiga kasvab ja kolleegid on ka seda arvesse võttes esitanud häid ettepanekuid vanurite hoolekande ning pikaajalise hoolduse investeeringute kohta. Äh, mis tagavad äh, hea juurdepääsu ning taskukohase teenuse. samuti ka hooldajapuhkuse kohta on tehtud muudatusettepanekuid. mitmed kolleegid on rõhutanud, et naiste osalus tööturul äh, on endiselt madal. oleme sellega päri. ja seepärast kutsun ma oma raportis komisjoni ja liikmesriike üles, et tagada äh, kõik vajalikud tingimused naiste tööturule tagasipöördumiseks ning äh, me-, meestel ning kutsun kõiki üles selleks, et mehed jagaksid hoolduskohustusi, et kõigil oleksid tööturul võrdsed võimalused lõpetuseks tahaksin rõhutada, et mingit ühest äh, lahendusmudelit ei ole selle kohta, kuidas äh, töö ja eraelu parimal võimalikul moel ühitada. me saame äh, leida ainult mudeli, mis aitab indiviidi osust-, vajadusi paremini arvesse võtta, lahendusi aga tuleks leida teistsugusel tasandil, liikmesriigi tasandil, Euroopa tasandil samuti. ja töö pak-, tööandjad peaksid rohkem töötajasõbralikke ja paindlikumaid võimalusi pakkuma. järgmisel nädalal on meil kahe komisjoni variraportööridega äh, kohtumine, kohtume teisipäeval ja neljapäeval ning olen veendunud, et leiame parima võimaliku lahenduse. mina olen naiste õiguste ja võrdõiguslikkuse äh, komisjoni poolt raportöör, keskendusin rohkem soolisele aspektile ja minu kolleeg Štanoka äh, räägib äh, teisest mõõtmest, mõõtmest, äh, mis puudutab äh, rohkem tööhõive komisjoni töövaldkonda. aitäh. proua Stanoka. Teil on sõna. suur tänu, esimees kõigepealt suur tänu ka Vilja Plinkevitš-Utsele minu poolt aitäh variraportööridele, meie meeskonnad, meie, meie nõu, nõunikele, aitäh meie assistentidele, aitäh, nad tegid konstruktiivset tööd, püüdsid leida ühiseid ees äh, lahendusi. ma ei hakka üle kordama seda, mida Vilja juba ütles. aga enne, kui hakkaksin rääkima tööhõive spetsiifilistest küsimustest, tahaksin äh, tuua välja ühe probleemi seoses muudatusettepanekutega raporti sissejuhatavale üldisele osale. tegemist on kontseptuaalse probleemiga. see puudutab ka meie raporti pealkirja ma ei saanud äh, küll analüüsida kõigis kahekümne kolmes keeles selle raporti pealkirja, aga nendes keeltes, äh, Äh, mida mina mõistan, on äh, raporti pealkiri äh, problemaatiline, inglise keeles on see work-life balance, läti keeles räägitakse töö- ja eraelust, kui me peaksime ing-, läti keelest inglise keelde tõlkima tagasi. Saksa keeles siin samuti on lugu selline aga meie töö esimeses osas määratleme me probleemini, juhib tähelepanu, et äh, töö äh,, era- ja pereelu äh, ühendamine tuleb tagada põhiõigusena oleme saanud äh, muudatusettepanekuid, äh, kus on jäetud välja nendest kolmest kaks äh, sõna lihtsalt. mõned fraktsioonid ei taha, et mainitaks siin peret, mõned fraktsioonid ei taha, et mainitaks eraelu. ma loodan, et me jõuame siin üksmeelele ning Äh, hoiame neid asju siiski lahus. Äh, teeme vahet äh, eraelul ja pereelul. eraelu ja pereelu on inimese erinevad küljed. ja me ei saa ühest poolest rääkida ja teisest loobuda nii et see on siis probleem, millega silmitsi seisame, on terve rida muudatusettepanekuid, mis seda üldosa puudutavad, punkti üks ja punkti kuus meie raportis. ja mulle meeldiks, kui ka variraportöörid räägiksid sellest, võib-olla nende muudatusettepanekutel on oma konkreetne argumentatsioon äh, selles küsimuses me peame tööd, koostööd tegema kas tõlkidega või ametlike tõlkeekspertidega, et äh, siin ei tekiks valesti mõistmisi. no nüüd. meil on ka mõningad äh, erinevused õigusloomeliste meetmete küsimuses. kõigepealt äh, isadele mõeldud vanemapuhkus ja äh, sellekohane direktiiv siin on lähenemised erinevad, võib-olla lausa vastuolulised miinimumkohustusliku ja mitte ülekantava äh, tasustatud äh, vanemapuhkuse äh, küsimuses isade jaoks. naistekomisjonil, nii palju kui ma aru saan, pärast muudatusettepanekute analüüsimist on lähenemine pisut teistsugune kui minu poolt soositud lähenemine Äh, mina sooviksin tasakaalustada seda, võttes arvesse seda, et ühtne lahendus kõigile peredele ei ole võimalik, kõikides liikmesriikides kõigile peredele sobiv lahendus, nii et peaksime arvesse võtma ka erinevaid tavasid. ning me ei saa muuta midagi kohustuslikuks sellises delikaatses olukorras nagu pereelu ning vastutuse jagamine. tööline komisjon sooviks, et rohkem rõhku pandaks mitte ainult soolisele mõõtmele, vaid ka hooldajate äh, temaatikale. tahaksime rääkida hooldajatest, tahaksime rääkida sellest, kui oluline on töö äh, hooldajate puhkuse direktiivi, hoolduspuhkuse direktiivi teemal. Äh, mõningad liikmesriigid on selles küsimuses äh, üsna kaugele jõudnud ja on juba õigusakte vastu võetud, aga on ka liikmesriike, kus hooldajate töö on inimese eraküsimus ning sellega tegelevad äh, mustad turud, äh, eraturud äh, ilma igasuguse järelevalveta ja sellel on ka tõsised sotsiaalsed tagajärjed ja sotsiaalne kaitse hooldajatele on puudulik. mulle meeldiks, kui variraportöörid ütleksid, mis nemad asjast arvavad ja võib-olla siis räägiksin ise omalt poolt põhjalikumalt, kui arutelu on lõppenud suur tänu, ah, aitäh, proua Stanoka, ma arvan, et ah, mis puudutab keelelisi küsimusi, siis ah, pöörduksime tagasi teenistuste ettepanekute juurde ja poliitiline arutelu toimub pärast sel teemal. ma olen veendunud, et selles küsimuses on arvamused äärmiselt erinevad ja sõnastus, mida te kasutate, poliitikas äh, kajastab ju ka sisu, aga seda probleemi tänasel koosolekul, ma arvan, me ei hakka lahendama. ja nüüd äh, annan juhtimise vahepeal üle äh, naiste õiguste komisjoni esimehele, palun. suur tänu, proua Ulsko ja tere hommikust ka minu poolt kõigile nüüd jätkame, andes sõna äh, variraportööridele erinevatest äh, parlamendifraktsioonidest. oleme ära kuulanud, mida on öelda äh, Naiste Õiguste Komisjoni ja Tööhõivekomisjoni raportööridel selle teema kohta. mina omalt poolt räägiksin ka ikkagi pealkirjast, et tegemist ei ole ainult keelelise küsimusega, siin räägitakse eraelust poliitiliselt võib-olla mõned parlamendiliikmed soovivad seda muuta. ma, äh, minu jaoks on see mõistetav, äh, ma saan nende seisukohta kui sellist aktsepteerida, aga tegemist on siiski poliitilise otsusega. pealkiri on selge ja algatusraportites äh, ei saa pealkirja muuta esimeste konverents on selle vastu võetud, võtnud ja seda muuta ei saa. me räägime siin töö ja eraelu ühitamisest. ma mõistan, et on parlamendiliikmeid, kes tahavad pere äh, temaatika tõstatada ja nad võivad esitada selle kohta muudatusettepanekuid, kuid toonitaksin siinkohal, et pealkiri, raporti pealkiri kui selline on nüüd juba kivisse raiutud ning äh, seda enam muuta ei saa. tööhõivekomisjoni variraportöör Rahvaparteist, palun. härra Pluro, suur tänu proua esimees, mina tahaksin tutvustada oma äh, kolleegi Kristof Hetmani raportit, tema on variraportöör selles küsimuses, aga paraku ta ei saanud täna siia tulla. nii et äh, lugupeetud daamid ja härrad, raport äh, nagu ka muudatusettepanekute arv ning ulatus näitavad, et töö ja eraelu tasakaalu teema on äärmiselt oluline. ning seetõttu meil peab olema oma terviknägemus. paljud liik-, liikmed Euroopa Parlamendist on tõstatanud lastehoiu äh, kohustuste teema ning selle, et lastehoiu eest peavad hoolt kandma mõlemad vanemad. meie, mina arvan, et see on äh, ülioluline, me peame looma tingimused selleks, et mõlemad lapsevanemad saaksid nautida äh, vanemapuhkust. samuti on oluline see, et äh, oleks juurdepääs headele lastehoiuteenustele, koolieelsele laste haridusele ja nii edasi. loomulikult äh, mõningad lepingud nagu nulltunni äh, leping, äh, madalad palgad muudavad hea töö ja eraelu tasakaalu saavutamise äärmiselt keeruliseks ülesandeks. ja pereelu sinna sobitamise iseäranis. mõned inimesed seetõttu võib-olla lükkavad isegi pere loomise edasi selle probleemi ees ei tohi silma sulgeda, sellepärast et Euroopa seisab silmitsi tõsiste demograafiliste väljakutsetega. iive on äh, Euroopa Liidu liikmesriikides väga madal. ma arvan, et see väljakutse saavutada hea töö ja eraelu tasakaal ei saa sõltuda ainult äh, lastehoiu küsimusest igal Euroopa Liidu kodanikul on õigus elule, kus ei ole mitte ainult töö, vaid ka pereelu, äh, võimalus isiklikuks arenguks, äh, spordiks, äh, sotsiaalseks tegevuseks, sõpradega kohtumiseks. nii et meie oluliseks väljakutseks selles väljakut-, selles valdkonnas on, et me peaksime vaatama ka tööaja reguleerimise võimaluse üle Äh, selle, kuidas on sooline tasakaal töö juures, kuidas on lood elukestva õppega. selles raportis meeldiks mulle, kui me ei äh, räägiks ainult praegustest ohtudest ja probleemidest, vaid äh, vaataksime ka, millised on võimalused peaksime vaatama, millised võimalused äh, tulevad mängu tänu uuele tehnoloogiale, töö digitaliseerimisele, kaugtöö, paindlik töö, äh, on äh, mõned näited sellistest võimalustest. terve rida muudatusettepanekuid, mis raportile on esitatud, on väga head ning need võetakse ka kompromissidesse kuid minu arvates on ka selliseid muudatusettepanekuid, äh, kus on mindud liiga kaugele. toonitaksin siinkohal, et ehkki me tahame, et me oleksime ambitsioonikad, ei äh, tahame samas muutuda liigselt protektsionistlikeks. me ei tahaks liigselt hakata turgu takistama ning äh, tungima mõningate pädevuste pärusmaale, mis, pädevuste valdkonda, mis peaksid olema liikmesriikide pärusmaaks mõningates valdkondades on äh, õigus äh, juba paigas ning ma arvan, et me peame lihtsalt kandma hoolt selle eest, et äh, neid õigusakte rakendatakse nagu kord ja kohus, enne kui me hakkame uusi õigusakte vastu võtma. ma arvan, et üleüldiselt see dokument on ära teeninud meie toetuse ning raport kujuneb suurepäraseks. aitäh! suur tänu. ja nüüd võtame siis äh, sõnasoovijate nimekirja. proua Ildiko Kalpelts, palun, teil on sõna. suur tänu. proua esimees Rahvapartei variraportöörina leian, et tegemist on tähtsa raportiga. omalt poolt võin öelda, et töö ja eraelu äh, tasakaalu saavutamine on Rahvapartei fraktsiooni jaoks üks äh, tähtsamaid teemasid. mul on hea meel äh, kuulda, millised on raportööride seisukohad, meie oleme valmis neid toetama, oleme valmis ühiselt töötama kompromissettepanekute nimel, seda enam, et see teema on pärast majanduskriisi veelgi olulisem ning äh, kindlasti tuleb arvesse võtta ka äh, demograafilise kriisi mõõdet. mina ja mu kolleegid äh, oleme esitanud muudatusettepanekuid ning äh, nendes muudatusettepanekutes äh, räägime sellest, et äh, tööturul on jäigad töötingimused ja vanad, vananenud töölepingud sageli mitmete probleemide allikateks, samuti madal liikuvus. me peaksime rääkima ka medali teisest küljest, lasteaia ning sõimekohtade äh, puudumisest, äh, vähestest ressurssidest, perede piiratud ressurssidest ja üksikisikute piiratud ressurssidest. seega tekib äh, pidevalt konflikt töö ja pereelu vahel. sellest probleemist tuleb rääkida ning Äh, analüüsida seda, neid probleeme käsitlevaid dokumente. olen nõus Rahvapartei kolleegiga, kes ütles, et meie peamiseks eesmärgiks ei ole mitte võtta vastu äh, üks õigusakt teise järel. Äh, me ei tohiks unustada juba olemasolevate õigusaktide rakendamist, me peaksime pigem rohkem valgustama äh, rakendamise äh, takistusteks äh, olevaid üksikasju. loomulikult liikmesriigiti on olukorrad erinevad ja naised äh, sageli küll mõtlevad sellistest teemadest teistmoodi kui mehed, nii et ma olen veendunud, et kõigile sobivat ühtset lahendust ei ole. lahendused liikmesriigiti peavad olema erinevad ja iga inimese jaoks, sõltuvalt nende eluoludest, on õige lahendus erinev. pidagem siis seda meeles ning ärgem üritagem kellelegi mingisugust lahendusmudelit peale suruda. see ei oleks vastuvõetav. ma loodan, et järgmisel teisipäeval ja neljapäeval, kui me kokku tuleme, jõuame heade kompromissideni meie variraportööride kohtumisel ning ma usun, et proportsionaalsuse põhimõte jääb ausse usun, et võtame arvesse liikmesriikide õigussüsteemide erinevusi, see teema kuulub liikmesriikide pädevusse, nii et kõige parimad lahendusettepanekud tulevad siiski liikmesriikide tasandil. aga eesmärgid on meil ühised ja need ühised eesmärgid peaksid olema väga täpselt raportis välja toodud, et liikmesriigidki saaksid neist täpselt aru. aitäh! suur tänu, proua Kalbelts! ja nüüd äh, Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni äh, nimel äh, saab sõna tööhõivekomisjoni variraportöör Sargentini. Grazie ad entrambe le presidenti, mi pare che... suur tänu. arutelu ähm nõuab veel põhjalikumat järelemõtlust, kui ma praegu hindan, mis siin toimub, sellepärast et meie lähenemised on väga erinevad, meie eh, kogemused liikmesriigiti on erinevad ja mis puudutab neid muudatusettepanekuid, mida siin on esitatud, siis ma arvan, et me peame tõesti pingutama selle nimel, et jõuda kompromissile. peame aga samas raportööri tehtud töö Äh, väärib igati kiitust, äh, niisamuti nagu väärib kiitust mõlema komisjoni äh, higi ja vaev ning pühendumus. töö, kvaliteetsed töökohad, samuti paremad tingimused on olulised. väga palju loomingulisust, kirge pühendumusust, pühendumust, pühendumust Äh, töös vajavad õigeid kanaleid. meil on vaja uuenduslikku lähenemist, peame äh, tööelu ning äh, elutempo kuidagi suutma ühitada. ma loodan, toonitaksin veel kord, et kõik on valmis kompromissi valmis töö, vaimus tööd tegema. naised ootavad meie liikmesriikides meiepoolseid pingutusi. Next on the list is madam. järgmisena saab sõna proua Višnjevska, naistekomisjoni variraportöör, teda ei ole aga kohal. paistab, et ei ole siis Aldevari raportöör Angelika Milna, teda ei ole ka kohal. proua Kuuneva, kuue fraktsiooni variraportöör. Alde esindaja oli kohal siiski, vabandust. Teie esindate variraportöör äh,, Alde fraktsiooni hoopis, jah mina olen äh, tööhõivekomisjonist variraportöör on esitanud terve rea muudatusettepanekuid, millele kirjutas alla ka, äh, ka kolleeg naiste õiguste komisjonist. kõigepealt äh, tahaksin tänada mõlemaid raportööri suurepärase töö eest selle tähtsa teemaga seoses. olen nõus sellega, mida just öeldi ja mis puudutab selle raporti pealkirja selle eh, pealkirja kiitis heaks esimeste konverents, tõsi, ja lisaks sellele me just tahtsime töö ja eraelu tasakaalule eh, keskenduda ja isegi inglise keeles, kus me räägime work-life balance'ist, eh, siis tegelikult mõeldakse siin tasakaalu tööelu ja eraelu vahel. oleme esitanud terve rea muudatusettepanekuid ähm, ALDE poolt äh, küsimustes, mis on meie fraktsiooni jaoks olulised. kõigepealt, meie arvates on oluline, et meie ühiskonnas peaks olema äh, kultuuriline muutus, äh, mis puudutab mõtteviisi sugude suhtes Äh, liikmesriikides on äh, olukorrad väga erinevad. on liikmesriike, mis on äh, jõudnud palju kaugemale, liikmesriike, mis on progressiivsemad, pakutakse erinevaid hooldusteenuseid, aga on ka liikmesriike, kes on ebasoodsamal positsioonil ja inimesed, iseäranis naised, kannatavad, kuivõrd hooldusteenuseid ei pakuta piisavalt palju, tasustamata töö on jagatud, äh, on jagatud ebavõrdselt ning majanduslikud stiimulid äh, tööturule sisenemiseks on väikesed me ei peaks inimestele pakkuma võimalust kauemaks koju jääda, vaid võimalust tööle tagasi minna ning samal ajal tuleks pakkuda peredele väärikat ning kaasaegset hooldusteenust samal ajal on oluline äh, toonitada, et meie arvates ei pea seda tagama mitte ainult riik, mitte ainult riigi ülesanne ei ole selliste lahendusettepanekute väljatöötamine paremate hooldusteenuste jaoks. meil peaks olema ühtne lähenemine, kuhu on kaasatud äh, tööturu osapooled ja kõik sidusrühmad vaja ei ole mitte ainult uusi õigusakte, vaja on ka heade tavade jagamist, head tavad teistes liikmesriikides on juba olemas ning neid saab, neid kohendades äh, riigipõhistele probleemidele, äh, riigipõhiste probleemide puhul rakendada. traditsioonid on olulised, äh, naiste mõõde on oluline, aga see ei tähenda seda, et me peaksime leppima olukorda, kus naisi tegelikult diskrimineeritakse me peaksime üha rohkem äh, teavitama õigusest võrdsele kohtlemisele, peaksime teavitama rohkem äh, nendest õigustest, äh, mis naistel on tööturul. ja nagu ka teistes raportis, kaasa arvatud raport, kus raportööriks olin mina ise ja mis puudutas tööturu mittediskrimineerimise põhimõtet, töökohal mittediskrimineerimise põhimõtet ja selles kontekstis ma leian, me leiame, et äh, soolise äh, võrdõiguslikkuse andmete, ajakohastatud andmete võrdlemine on väga oluline ja sotsiaalpartnerid ja sidusrühmad peavad samuti selle teema kallal tööd tegema. samuti peavad olema paigas, paigas kaebuste mehhanismid eh, nende jaoks, kellel tekib selle järele vajadus ja komisjoni töö ka programmis kaks tuhat kuusteist on toodud välja, et äh, töötavate perekondade töö ja eraelu tasakaalule pööratakse eraldi tähelepanu eesmärgiga naiste osalust tööturul parandada. oluline on see, et kasutaksime ära ka digitaliseerimise äh, pakutavaid võimalusi, see aitab suurendada tootlikkust ning võimaldab arukaid ning paindlikke töömudeleid Pole vähimatki kahtlust, et ideoloogilise lähenemisega seotud põhjustel erinevate fraktsioonide esitatud muudatusettepanekud äh, on ka erinevad ning ma olen veendunud, et äh, variraportööride kohtumistel äh, leiame lahenduse, mida saavad toetada kõik need, kes äh, tõesti soovivad äh, töö ja eraelu äh, head tasakaalu, aitäh! aitäh! ja proua Kuuneva, teil on sõna. Agapiteski, Agapitis, Nadelfi. kallid kolleegid neli kuus, neli muudatusettepanekuid äh, esitati. Äh, meil peaks olema vähemalt seitsesada viiskümmend üks muudatusettepanekut, vähemalt üks äh, igalt Euroopa Parlamendi liikmelt. see räägib, raport räägib töö ja eraelu tasakaalust ja selle komisjoniga peaksid tegelema äh, komisjonid, naiste õiguste komisjon ja tööõiguste, tööhõive komisjon, see puudutab meie igaühe elu, sõltumata sellest, millisest fraktsioonist me pärit oleme, millisest, millistesse komisjonidesse me kuulume. me näeme ju meie ümber, et erinevused on suured, mitte ainult liikmesriigi siseselt, liikmesriikide vahel, kus on erinevad poliitilised lähenemisviisid, vaid ka sotsiaalõiguste vallas sotsiaalõiguse vallas ei ole õnnestunud siiani veel saavutada ühtlust küsimustes nagu vanemapuhkus ja sooline võrdõiguslikkus. meil on terve rida muudatusettepanekuid. muudatusettepanekuid, millest on rääkinud ka äh, meie raportöörid äh, proua Blinkevitš-Uute ja Ždanoka töö on olnud suurepärane ja ma arvan, et me saavutame veelgi enamat ja üheskoos õnnestub meil tagada, et me saavuta, saame reguleerida valdkondi nagu rasedus- ja sünnituspuhkus ning vanemapuhkus. Need on väga olulised teemad. ma usun, et me kõik peame tegema kõvasti koostööd selleks, et välja töötada kompromissmuudatusettepanekud. ma tahaksin aga juhtida teile muudatusettepanekut kolme, ma tahaksin juhtida teie tähelepanu kolmele arvule kaheksa, kaheksa, kaheksa. kas äh, tuleb midagi meelde? kaheksa, kaheksa, kaheksa. kaheksa tundi tööd, kaheksa tundi vaba aega ja kaheksa tundi und äh, see oli äh, esimese mai töörühma püha Äh, loosungiks üheksateistkümnendal sajandil. tuletaksin meile siis meelde neid äh, põhitõdesid, mis äh, on olnud jõus juba aastasadu. raportööride tööd ka tutvudes näeme me, kui kohutav on paljude perekondade elu töötajad võib-olla töötavad hästi oma ettevõtetes, kuid sellest ei piisa, et nad on äh, hästi äh, haritud kvalifikatsioonidega, nad peavad olema veel paindlikud, peavad äh, tegema tööd erinevates tingimustes. mõningad muudatusettepanekud on sellised, mille tulemusena on terved lõiked kustutatud ning asendatud uutega ma arvan, et me kõik peaksime ka pidama meeles, et meie eesmärgiks on äh, tasakaal töö ja eraelu vahel. tööaja, ajast kinnipidamine paistab olevat pigem erand kui reegel paljudes ettevõtetes ja see läheb äh, inimestele nende olelusvõitluses palju maksma kaugtöö sissetoomine ning arvutitöö võimalus on samuti tööaja mõistet ähmastanud, nii. aga mida me saame teha selleks, et muuta neid tavasid, meie töötajate käed on praegu äh, seotud hargmaiste ettevõtete ülemvõimu ees. me ei taha, et me peaksime kogu aeg jällegi algatusraporteid äh, selle teema kohta välja töötama. me peaksime tööd toetama, juba tehtud tööd, aga me peaksime ka ühiselt äh, kahe komisjoni ühispingutusena sillutama tee, mida mööda me tahaksime, et Euroopa liikuma hakkaks. kärbete tee see küll olla ei tohi. me ei tohi tulevikus piirata äh, paindlikkust töökohal äh, ja nii edasi. see oleks tupik. see viiks meid ainult tupikusse. üheskoos töötame välja kompromissettepanekud ning äh, meie suunaks on sotsiaalsem Euroopa. El turno de Sadu raporte de las distintas comisiones tiene la palabra. aitäh, proua Kuuneva ja nüüd saab sõna härra Pimenta Lopes. lugupeetud äh, eesistuja. ma äh, tõesti äh, pean tunnistama, et see analüüs, mida me selle raporti käigus teeme, äh, tekitab muret. väga raske on uurida tööelu ja eraelu kokku sob-, sobitamist abstraktsel moel, ilma et me seoksime seda tegelikkusega. Äh, ilma, et me seoksime seda põhjustega, äh, mis Äh, on äh, raportis, äh, on seotud nende probleemidega, millele raportis tähelepanu juhitakse ja nendel probleemidel on ju konkreetsed põhjused. Need probleemid on tekkinud aastakümnete pikkuse poliitika tulemusena äh, Äh, mida Euroopa Liit äh, on äh, peale surunud ning selle poliitika tulemus on ju täna täiesti ilmselge. on kasvanud vaesus, ligemale sada kakskümmend miljonit inimest Euroopa Liidus elavad kas vaesuse piiril või isegi allpool vaesuse piiri, naiste-meeste vaheline ebavõrdsus on suurenenud samuti on kasvanud ebakindlate töökohtade hulk, palgad on langenud, samuti on töötajate elutingimused halvenenud seega see kõik seab küsimärgi alla selle, mida me nimetame nõndanimetatud sotsiaalseks riigiks Äh, see selline sotsiaalse riigi hävitamine on aset leidnud paljudes liikmesriikides ja sellel on ka selged tagajärjed, kannatab sotsiaalkindlustus, sotsiaalteenused, ähm, ei äh, pakuta enam seda kaitset, mida töötajatel vaja oleks. niisiis selles peitub tõeline probleem ja see on see probleem, millele tuleb tähelepanu juhtida, millega tuleb tegeleda. ja seetõttu oleme me äh, lähtunud äh, sellest, kui loodi rahvusvaheline tööorganisatsioon, et peab olema õiglane tasakaal tööpuhkeaja Äh, vahel kaheksa äh, tundi peaks siis äh, igas, iga päev olema pühendatud kas siis tööle, puhkusele ja vabale ajale. ning me peame nüüd tõdema, et see lähenemine on sattunud üha rohkem küsimärgi alla, seda rünnatakse üha rohkem me võime kõnelda jah, ematus- ja raseduspoliitikast, me tahame demograafilisi suundi muuta, aga mida me saame teha, kui me ei eh, tegele nende põhjustega, mis äh, kõigile meie soovidele vastu töötavad ja seetõttu me olemegi esitanud väga palju muudatusettepanekuid, mis ühelt poolt juhivad tähelepanu probleemide põhjustele, aga teisalt üritavad ka parandada äh, äh, töötajate elujärge töötajatel peaks olema võimalus ka tegeleda spordiga, käia kultuuriüritusel äh, äh,, omada vaba aega ning iseäranis asetame rõhku töö korraldamisele, palkadele, äh, kollektiivlepingutele. on äärmiselt oluline, et kollektiivlepingute sõlmimise käigus äh, kasutatakse mehhanisme, mis tõesti võimaldavad töö ja pereelu ühitamist samuti tuleb võidelda ebakindlate töökohtade vastu, madalate palkade vastu. näiteks ei ole võimalik pereelu ja kutseelu kokku sobitada, kui äh, äh, üks vanematest näiteks peab töötama nädalavahetusel või pidama kahte töökohta, et perekonda üldse ära elatada niisiis ähm, äh, tööaja reguleerimine on samuti midagi, mis on väga oluline. samuti tuleks äh, võtta suund tööaja vähendamisele ja mitte jääda kaheksa tunni juurde. meil toimus äh, mõni aeg tagasi ühiskoosolek ka Econi komisjoniga ning sellel kohtumisel me tõdesime, et Portugalis näiteks haldussektoris on tööaega vähendanud, kui sissetulekud säästumeetmete tõttu vähenesid samuti tuleb mõelda sotsiaalteenustele, emaduse ja isaduse kaitsele. Äh, need puhkused peaksid, vanemapuhkused peaksid olema tasustatud sajaprotsendiliselt loomulikult on tegemist küsimusega, mis on liikmesriikide pädevuses, aga tuleb rõhk asetada kvaliteetsetele ja tasuta avalikele teenustele, samuti tervishoiusteenustele, millele ja samuti tagada juurdepääs haridusele, aitäh! aitäh! ja nüüd ei tohi keegi kõnelda kauem kui üks minut. meil on veel neli inimest kõnelejate nimekirjas ning pärast äh, seda algab meil järgmine koosolek annan nüüd sõna proua Kozlovska-Tšetševitsile, palun, teil on sõna. aitäh, lugupeetud daamid ja härrad. kõigepealt tahaksin tänada raporti autoreid, sest tegemist on tõesti väga olulise teemaga, selles ei ole mitte mingisugust kahtlust. meil on pidev konflikt eraelu ja tööelu vahel, see tuleb otse ja ausalt välja öelda ning mulle tundub, et komisjoni ettepanek on hea, kuna see arvestab lähimuspõhimõttega ning läheb palju kaugemale vanemapuhkuse teemast. tahaksin kõnelda tööhõive paindlikkusest ja tööaja paindlikkusest. selles raportis äh, on pööratud tähelepanu ka rahvastiku vananemisele ning paindlikkusele, mis puudutab mitte üksnes laste eest hoolitsemist, vaid ka vanemate inimeste eest hoolitsemist. me peame hoolitsema selle eest, et äh, vanemad inimesed saaksid samuti olla sõltumatud, see tähendab, et me peame kasutama uut tehnoloogiat, äh, digitaalset tehnoloogiat, mis võimaldab inimestel omada, äh, saada haridust online, tellida ravimeid online ja nõnda edasi kõiki neid asju aga raportis ei mainita, see on loomulikult ka eraldi teema, aga me peaksime suutma vanematele inimestele õpetada, kuidas äh, arvuteid kasutada, nii et saaksime vähendada sekkumist nende ellu. aitäh! ja nüüd saab sõna proua Jaslovetška, meie aseesimees, palun! aitäh! ka mina tahaksin avaldada tunnustust raportöörile, äh, tegelikult mõlemate komisjonide raportööridele, mulle tundub, et see äh, raport on tõesti väga hea. Äh, paindlik töötamine on midagi, millele on pidevalt tähelepanu juhitud. sageli aga seda paindlikku töötamist kritiseeritakse probleem on selles, et paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides need paindlikud töötamise vormid ei näe ette sotsiaalkindlustust. ja ma arvan, et siin Euroopa Parlamendis meie peaksime edendama paindlikku töötamist, sest elu ise näitab, kuivõrd oluline see meie jaoks on ma arvan, et me peaksime sellist lähenemist edendama ning võib-olla peaksime hoolitsema selle eest, et valitsused hoolitsevad selle eest, et ka nel-, selliste töötamise vormidega käivad kaasas sotsiaalsed tagatised. uued äh, töötamise vormid on praegu laviinina Euroopa üle ujutanud ning minu arvates on aeg et me arutaksime äh, neid uusi töötamise vorme Euroopa Parlamendis ja leiaksime sellise lähenemise, millest meie ühiskonnal oleks kasu. me ei suuda äh, nendele kuidagi vastu astuda, me ei ole siin Euroopas üksikul saarel. Need äh, muutused jõuavad meieni ja minu arvates on ülim aeg, et me nendest kõneleme ja üritame leida mingeid lahendusi, aitäh! ja viimasena saab sõna proua Soidrova, palun aitäh. aitäh, et te selle raporti koostasite, mina ei hakka ühtegi muudatusettepanekut tegema. ei ole seda teinud ka raporti pealkirja osas ma arvan, et vanemad kõik teavad, et meie eraelu on aeg, mille pühendame pere eest hoolitsemisele. nii et, et äh, eraelu ja tööelu ühitamine tegelikult on üks ja sama asi. ma arvan, et tööturg ja naiste õigused on äh, selles raportis väga hästi kajastamist leidnud, samuti soolise võrdõiguslikkuse programmid, mis näevad ette konkreetseid meetmeid, nagu näiteks äh, sünnitus- ja raseduspuhkus, paindlik tööaeg ja nõnda edasi. Äh, laste eest hoolitsemine on täiskohaga töötamine, seda tuleb hinnata ja tunnustada ja kahjuks seda selles raportis ei ole Äh, siin ei öelda, et äh, vanematel peaksid olema paremad tingimused oma laste eest hoolitsemiseks, see on samuti töö, täpselt nagu ükskõik mis muu töö. ning äh, kahjuks seda tööd praegu veel ei tunnustata tööna. kodus töötamine ja laste eest hoolitsemine ei Äh, peaks leidma teistmoodi kohtlemist kui kuskil töötamine. veel üks asi, millele peaksime tähelepanu pöörama, on üleminek äh, siis vanemapuhkuselt tööturule ja selles äh, suunas me peaksime minema ja ma loodan, et liikmesriigid rakendavad seda lähenemist palju rohkem kui siiani ja ma leian, et Euroopa Komisjon peaks samuti üles kutsuma sellele lähenemisele ja ma loodan, et võetakse vastu konkreetsed meetmed ja see raport annab sellele oma panuse. aitäh! ja lõpetuseks proua Hett. aitäh! minu äh, seisukoht on natukene teistsugune Naisõiguse komisjoni omast, ma näen, Äh, kuidas naiste õiguste küsimus äh, on äh, arenenud. siin Euroopa Parlamendis on meil väga oluline ülesanne anda kõigile nendele arengutele konkreetne kuju ja tahaksin selgitada, kuidas me võiksime saavutada meeste ja naiste vahelise võrdsuse palgaküsimustes. meie sotsiaaldemokraatide arvates on vajalik tasakaal eraelu ja tööelu vahel. ei, ei maksa Äh, seda saavutada ebakindlate töökohtade loomise läbi. meil on vaja pikaajalist lähenemist ja mis puudutab äh, emadus- ja raseduspuhkust, äh, vanemapuhkust, siis sellest teemast me oleme palju kõ kõnelenud, me oleme kõnelenud, et inimestele tuleb ju ka maksta ka selle aja eest, kui nad oma laste eest hoolitsevad aga see ei tähenda seda, et naised peaksid kogu aeg istuma kodus ja ei saa ja neid tööturule mitte lasta Äh, me peame võitlema äh, selle eest, et meestel ja naistel oleksid võrdsed palgad. Äh, see on suur töö, mida me peame tegema ja me peame seda tegema siin Euroopa Parlamendis. me peame käituma vastutustundlikult, samuti tuleb tegeleda statistikaga, me peame vaatama, millised on statistilised andmed, milline on reaalsus ja me peame kindlasti võitlema ebakindlate töökohtade vastu, aitäh! aitäh, proua Hett! olles äh, ära kuulanud äh, kõik sõnavõtjad, me teame, et tegemist on väga olulise teemaga ning äh, selle teema vastu tuntakse mõlemas komisjonis väga suurt huvi. ja see on selge ka nendest rohketest muudatusettepanekutest, mis meile on edu, esitatud. niisiis soovin raportööridele ja variraportööridele kõike paremat kompromisside leidmisel ning me kohtume äh, peatselt jälle, et seda raportit vastu võtta. ja see on kahe, kohtumine on kaheteistkümnendal juulil, aitäh! niisiis, ja annan nüüd jälle sõna oma äh, kaasesinaisele, kes selle koosoleku lõpetab. aitäh ja meie komisjoni töö tööhõivekomisjoni töö jätkub selles samas saalis ja see tähendab, Äh, et tahaksin teid kõigepealt tänada selle koostöö eest Naisõiguste Komisjoniga, äh, sest meil on tõesti ühine tegevuskava, ühised eesmärgid, suur aitäh teile, aga nüüd läheme siis äh, oma tavapärase päevakorra juurde. punkt viisteist meie päevakorras, see puudutab ÜRO äh, puuetega inimeste õiguste konventsiooni artikli kolmkümmend kolm lõike kaks kohaseid nõudeid Euroopa Liidu kontekstis ja annan kohe sõna Mahves Digingsile Euroopa Liidu põhiõiguste ametist. palun. Äh, palun, proua Stikings, istuge siia, et te saaksite teha lühikese sissejuhatuse tere tulemast! ja arutelu peame siis pärast teie lühikest sissejuhatust. niisiis, palun, teil on sõna, proua Stikings.